Läheme nüüd edasi äh, meie päevakorraga ning äh, lõplik päevakorra projekt äh, kiideti heaks üheteistkümnendal jaanuaril ning see on teile ka laiali jagatud. ning sellega on siis päevakord ka heaks kiidetud siin. Läheme edasi tänase päevaga. kuue NGL on soovinud, et lükatakse edasi härra Dema-, härra Maato raport mis puudutab äh, mere ökosüsteemide kaitset tehniliste meetmetega, äh, seda toetavad rohelised ja EFTD. annan sõna härra Omariele, kes äh, saab seda taotlust tutvustada. Monsieur le président, merci suur aitäh, lugupeetud president, aitäh, meie fraktsioon tõepoolest soovib, et lükatakse Kabinemato äh, raporti äh, arutelu edasi, selleks edasilükkamiseks on mitmeid põhjuseid, kuid ma tahaksin siin peatuda ainult ühel. nimelt mõned päevad tagasi äh, ajakirjandused ja vabaühendused andsid teada, et Euroopa Liidu komisjon ei ole arvestanud ekspertide raporti järeldustega, millega komisjon ise tellis ning äh, see raport ütles, et elektriliste äh, vahenditega kalapüük on ohtlik. Euroopa Komisjon aga toetus äh, raportile selleks, et hoopis vastupidist väita sellele, mis seal kirjas oli ning lubati erandid, erandeid kasutada niivõrd barbaarseks kalapüügiks kas komisjon on seega siis äh, teadlikult valetanud Euroopa Parlamendi saadikutele? küsimus äh, selles seisnebki ja see on see äh, küsimus, mille peame me komisjonile ka esitama, enne kui saame me kõigest teadlikult otsustada selle raporti üle, mis on kaua oodatud ja mille millele paljud on palju tähelepanu pööranud, nii et ma seetõttu ka soovin, et lükatakse edasi selle raporti hääletamine. härra Verhofstadt soovib äh, selle taotluse vastu sõna võtta. Äh, ei, kodukorda puudutav küsimus siin on olnud kakssada muudatusettepanekut ja osade kaupa hääletamist artikkel sada seitsekümmend viis vastavalt kodukorrale annab võimaluse sellisel juhul, kui nii palju muudatusettepanekuid on ja nii palju ebakindlust, saata tagasi see raport komisjoni. ja seega ma küsin või minu ettepanek teil oleks siis see, et kas me võiksime sada seitsekümmend viite kasutada, kuna niivõrd palju on tehtud muudatusettepanekuid, kas me saaksime ehk tagasi saata komisjoni, see annaks ka võimaluse selgust saada ja tagada teatud objektiivsus, sellepärast et see on päris äh, kummaline tunne ja mulje, mis on siin jäänud lugesin ühest kohast teaduslikke äh, tõendeid äh, ja teisest kohast ka ja need olid omavahel vasturääkivad. me peaksime ikkagi ju objektiivselt ja ratsionaalselt oma otsuseid vastu võtma. Äh, seega teen ettepaneku, kuna te saate siis vastavalt reeglile sada seitsekümmend viis komisjoni, nii et me saaksime selgust luua ning objektiivsema pilguga läbi vaadata selle küsimuse, enne kui hakkame hääletama selle asemel, et siis homme hääletada. jah, suur aitäh, et meelde tuletasite seda võimalust, härra Maato, teil on ka sõna. suur aitäh. suur aitäh, lugupeetud president, tõepoolest me peame ratsionaalselt objektiivsed olema, siin tõstatati elektrit vahenditega kalapüügi eh, võimalus, tuletan meelde, et kakskümmend üks kuud oleme eh, töötanud selle küsimuse kallal, seitsekümmend seitse koosolekut on toimunud, äh, otsustati juba juulis tagasi saata see küsimus komisjoni, äh, seda tehti nii septembris kui ka oktoobris, detsembris oleks pidanud see küsimus päevakorras olema, aga siis tehti jällegi äh, tagasisaatmise ettepanek ja sellega ka nõustuti, aga ei ole kordagi tõstatatud elektrilise kalapüügi küsimust mina heidan praegu ette seda, et kaks tuhat kuus, kaksteist aastat tagasi komisjon äh, selle keelu kaotas härra Omarsi tahab, et äh, me lükkaks hääletamise edasi, aga kui ta ei ole nõus selle kalapüügiviisiga, siis ta võib ju vastu hääletada ei ole mitte mingit põhjust tagasi saata, me teame, mis komisjon tegi kaks tuhat kuus. ja härra Verhofstadt viitas ka siin ühele artiklile, seal on kirjas, et kui muudatused saavad üle kolmandiku häältest, siis äh, võivad kõik need äh, ka minna täiskogule. mina arvan et, et kaheksakümmend protsenti muudatusettepanekutest, kas kiideti heaks äh, või said ainult kaksteist, kolmteist vastuhäält. suurem osa neist muudatustest nii ehk nii tuleksid tagasi äh, siia täiskogule, sest et nad saaksid äh, üle kolmandiku häältest. me ei jõua mitte kuhugi sellise meetodiga. tegelikult on see lihtsalt ettekääne selleks, et teatud fraktsioonid, kes ei ole komisjoni tööga rahul, ja nad muuhulgas tegid ka väga palju muudatusettepanekuid eh, selleks, et siis teksti muuta ja ma usun, et tegelikult ei ole ühtegi mõistlikku argumenti, mitte miskit uut ei ole välja tulnud, miski ei põhjenda sellist tagasisaatmist ja seega ma tahaksin, et homme ikkagi leiaksid aset nii arutelu kui ka hääletus. me otsustame kojas selle üle, seega siis hääletame eh, kuue NKL-i taotluse üle tagasi saata härra Maato raport mis puudutab kalavarude säilitamist ning mereökosüsteemide toetamist tehniliste meetmetega. hääletus on alanud. avete votato tutti? kas te olete kõik saanud hääletada? ma näen, et siia veel alles sisenevad mõned saadikud. hääletus on lõppenud ning äh, ettepanek on tagasi lükatud seega siis arutelu ja hääletamine leiavad aset sellepärast, et enamus eh, on sellisel seisukohal. mis puudutab teisipäevast päeva, siis kuue NGL on soovinud edasi lükata neljanda punkti pärastlõunast. see puudutab siis eh, tuumarelvade keelustamise kokkulepet ja palun härra Miguel Vegas. Ora, a questão das armas nucleares é de grande atualidade. O aumento da tensão está na ordem do dia tuumarelvade küsimus on väga e, teemakohane, me näeme, et e, pinged maailmas kasvavad, e, ÜRO peab läbirääkimisi siduva instrumendi üle, mis siis äh, oleks äh, tuumarelvade keelut- äh,, keelustamise leping. meie arvates oleks väga oluline, et meie koda seda olulist küsimust käsitleks, me räägime siin maailma rahust ja lõppkokkuvõttes meie planeedi ellujäämisest. nii et meie ettepanek oleks, et see arutelu toimuks teisipäeva pärastlõunal äh, me tahame nõukogult küsida seal eh, suulist küsimust, selle jaoks oleks aega ja siis eh, võiks pärast toimuda ka nimeline hääletus. suur aitäh, kas keegi tahab sõna võtta selle taotluse vastu, palun härra Lamberts härra president, president, ma arvan, et tõesti, et tuumarelvade küsimus on väga oluline. tahaks aga öelda, et äh, kui me toetame seda mõtet äh, siin arutelu pidada, siis äh, praegu ei ole mingit uut asja toimunud alates e-, neljapäevasest esimeste konverentsist, mis õigustaks seda, et me seda kiireloomulise küsimusena käsitleks, et ma arvan, et parem oleks, kui me arutaksime seda veebruariks, võtaksime aega selle ettevalmistamiseks, aga mina toetan seda, et me parlamendis seda küsimust arutaksime. kui ma õigesti aru sain, siis te teete ettepaneku lükata tagasi eh, lü,, eh, lükata edasi see arutelu veebruariks. kas te jääte oma ettepaneku juurde? E jah, see ei ole uus ettepanek, me äh, tegime selle juba ja me tahaksime, et ikkagi arutelu leiaks aset homme. hästi, sellisel juhul nimeline hääletus vastavalt kuue soovile lisada neljandaks punktiks äh, päevakorda homme pärastlõunal suuline küsimus tuumarelvade keelustamise kohta. hääletamine on sellega alanud avete votato tutti? kas te saite kõik hääletada, sellega on hääletamine lõppenud. La proposta. ja tagasi lükatud on ettepanek, seega siis päevakord ei muutu. härra Teemesmäker palus sõna. jah, voorzitter, tänku, et het woord krijgen, point of order uh.... aitäh, ehm, mm, kodukorra, mm, küsimus kodukorra kohta Äh, kodukorra artikli viiskümmend üks põhjal. üheksateistkümnendal detsembril tahtsid mõned kolleegid, muuhulgas ka mina, külastada Estremeera vanglat Madriidi lähedal ja äh, seal on vangis äh, härra Junqueras ja kaks kodanikuühiskonna esindajat on endiselt seal vangis, ka kaks Katalooni ministrit, kolm neist kahekümne esimesel septembril äh, valiti Katalan-, Kataloonia parlamendi liikmeteks ja kuu aega oleme nüüd äh, taodelnud luba seda vanglat äh, külastada, aga ei ole saanud mingit äh, ühest vastust. kui me sinna jõudsime, siis ei lubatud meid vanglasse, me ei saanud ka mingit võimalust rääkida vangla direktoriga, see ei ole aktsepteeritav Euroopa Liidu liikmesriigi puhul eelkõige sellepärast, et äh, kui midagi sellist toimuks Türgis või mujal, siis me ka ei saaks seda aktsepteerida, nii et härra president, palun võtke ühendust Hispaania ametiasutustega ja ma palun, et äh, te selle kohta vähemalt mingisuguse selgituse saaksite. hästi, mis puudutab nüüd neljapäeva, siis äh, kuue on soovinud lisada teisena päevakorda hommikul komisjoni avalduse kollektiivvallandamised konkurentsivõimelistes Euroopa ettevõtetes ning rääkida lähemalt Siemensi juhtumist. palun, härra Širdevan aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid. selle taotluse taust on, et äh, aktsiaselts Siemens, hoolimata oma rekordilistest kasumitest, on äh, kuulutanud välja, et nad soovivad äh, koondamisi läbi viia. tegemist on umbes seitsme tuhande töökohaga, peamiselt Saksamaal ja Hollandis, aga see arv ei hõlma veel tarnijaid me räägime siin kümnetest tuhandestest inimestest, tervete piirkondade tulevikuperspektiividest, mida ohustavad need sulgemised, hoolimata sellest, et need tehased töötavad kasumiga, peab see toimuma hoolimata sellest, et Äh, Siemens on Saksamaal saanud äh, äh, rohkem kui kolmsada tuhat eurot riigipoolset toetust, nii et see on kuue ja NGL-i jaoks väga oluline, et me seda küsimust käsitleksime. ma palun kolleegide toetust, et me saaksime töötajatele välja saata tugeva signaali, et me oleme nendega solidaarsed ja et sellised massilised koondamised ettevõtetes, mis töötavad kasumiga, mis on saanud riigipoolset toetust, tulevikus Äh, aset ei leiaks. suur aitäh, kas keegi tahab selle taotluse vastu sõna võtta? selle vastu siit lisatakse punkt päevakorda. kui ei ole, siis hääletame. nimeline hääletus ja see puudutab kuue ettepanekut lisada teise punktina neljapäeva hommikusse päevakorda komisjoni avaldus kollektiivalandamiste kohta konkurentsivõimestuse Euroopa ettevõtetes ja Siemensi juhtum. hääletus on alanud Avete votato tutti? kas te kõik hääletasite? härra McAllister. hästi. hääletus on siis lõppenud. ning tagasi lükatud on see ettepanek seega siis päevakord ei muutu ja päevakord on sellega ka heaks kiidutud. ja nüüd läheme edasi esimese päevakorrapunktiga. Blanco Lopesi raport, Poce, Rivasi ja Turus. ning esimesena saabki sõna härra Blanco Lopes. palun.